mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavate loomatervishoiu nõuete kohta. ja alustuseks siis saabki sõna kohe meie raportöör proua De Brun neljaks minutiks. suur tänu, härra president, tegemist on esimese äh, muudetud äh, resolut-, Ehm, resolutsiooniga enn-, uue täiskogu ees, suur tänu variraportööridele, kõikidele neile eh, selle töö eest, mida nad on ära teinud nende keerukate läbirääkimiste ajal. lubage tänada ka parlamendi eh, kasutusmenetlus- ja õigusmenetlusteenistusi. muidugi suur tänu ka komisjonile ja nõukogule sisuliselt lepiti selles küsimuses kokku detsembrikuu alguses keskkonnakomisjonis ning selle aasta algusest oleme tegelenud eh, siis artikkel kakssada üheksakümmend rakendamisega. mõnikord eh, meile tundus, et kokkuleppele ei olegi võimalik jõuda, kuigi lõpuks see meil siiski õnnestus me jõudsime kokkuleppele ja me oleme sellega taganud selle, et äh, loomaomanikud äh, võivad äh, ka tulevikus reisida koos oma lemmikloomadega üle Euroopa Liidu piiride ja ette on nähtud üleminekuperiood, mille alusel siis saam-, sa-, mõned liikmesriigid saavad karmimaid, rangemaid sätteid kasutada teatud haiguste puhul see, need muudatused tähendavad seda, et näiteks osade probleemide osas me oleme jõudmas lahendusele, kuid kui näiteks marutaudi puhul on veel väga palju vaja ära teha. osadele liikmesriikidele antakse siis äh, üleminekuperiood kuni kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat üksteist, pärast seda on siis reeglid ühtsed kogu terves Euroopa Liidus. ette nähtud on see, et see üleminekurežiim hõlmab endas ka paul, paelussi ja puukide osas äh, kehtivad sätteid. nüüd komitee menetlust asendavad uued meetmed, selle alusel peaks komisjonil olema pädevus äh, vastu võtta ka vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend delegeeritud akte komisjon ja nõukogu võiksid siis anda seega komisjonile pädevuse mitteseadusandlikke akte üldtarvituseks mõeldud akte vastu võtta äh, selles valdkonnas. näiteks äh, muude taudide kui marutaudi kontrolli all hoidmiseks. selles osas võiks äh, samuti ju delegeerida pädevuse komisjonile, et nad saaksid delegeeritud seadusandlust vastu äh,, sätteid vastu võtta. tehnilistes osas on samuti teatavad muudatused teretulnud ning läbi delegeeritud äh, sätete võiks ette tuua sisse ka marutaudi vastase vaktsineerimise alase seadusandluse sätted selleks, et arvestada tehnoloogiliste arengutega ja teaduslike arengutega. me oleme kokku leppinud äh, selles sõnastuses äh, vastavalt artikkel kakssada üheksakümmend sätetega ja see on täiesti vastavuses Euroopa Parlamendi eh, uute pädevustega, mis on meile laienenud siis tänu Lissaboni lepingule. kokkulepe, mis saavutatakse esimesel lugemisel, näitab seda, et eh, see tõsimus, küsimus on tõesti tõsine ja lahendus tuleb leida kiirelt. see on ka väga oluline demokraatiline märk sellest, et me ja selle üle peaksime meie institutsioonina rõõmu tundma. see, et ühe väikse fraktsiooni raportöörile anti selline toimik, on samuti tänuväärt. kõik on mind selles toetanud, ka suurtest fraktsioonidest, ja ma lõpetaksin öeldes suur tänu nii parlamendile, komisjonile, ka nõukogule, kes on kõik väsimatult selle temaatikaga tegelenud viimastel aegadel ja loodetavasti kolleegid täiskogus leiavad meie töö olevat toetusväärilise. volinik Tali, palun härra president, lugupeetud saadikud, ma tahan tänada keskkonnakomisjoni eh, ja eh, tahan eriti tänada raportööri proua De Bruni selle eest, et ta suutis kokkuleppele jõuda sellel teemal, mis on väga delikaatne mõnede liikmesriikide jaoks. me hindame kõrgelt ka seda, et osa küsimusi mm, olid niivõrd keeruline see, et nende puhul tuleb kohaldada delegeeritud akti. Need arutelud, mis toimusid kolme institutsiooni vahel, tõid kaasa kompromissteksti, mis kajastab täiel määral neid tehnilisi meetmeid, mis komisjon on välja pakkunud ning äh, samuti äh, Eh, võimaldavad kohaldada ettepanekuid Lissaboni lepinguga nii, et see on komisjonile vastuvõetav. Eh, meie ühistöö on olnud keerukas ja aeglane, aga sellele vaatamata nõukogu nüüd saab tagada, et see töö jõuab õigeks ajaks lõpule. enne kui hakatakse hääletama kompromissteksti, tahan teile üle kinnitada, et komisjon ei kavatse eh, pakkuda välja üleminekurežiimide edasist pikendamist. Need lõpetava, lõppevad kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat üksteist. see tähendab seda, et täielikult harmoneeritud eeskirjad hakkavad kehtima esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist. aga komisjon kavatseb välja pakkuda eh, revideerida kogu määrust eh, veel enne juulit kaks tuhat üksteist ning samuti ettepaneku rakendusaktideks nüüd, mis puudutab delegeeritud akti, siis komisjon võtab arvesse seda, et institutsioonid on ka puhkusel ning tähtis on tagada, et nõukogu ja parlament saaksid oma õigusi kasutada, volitusi kasutada äh, selle aja jooksul, mis on neile ette nähtud. ja ma kinnitan üle, et komisjon kavatseb koos parlamendi ja komisjoniga hea seista selle eest, et sätted siin määruses kuidagimoodi ei kahjusta Äh, artikli kakssada üheksakümmend kohaldamist Euroopa Liidu aluslepingus. ma loodan, et parlament toetab kompromissteksti, mis minu arvates käsitleb väga hästi kõiki neid murepunkte, mis te siin olete tõstatanud. ma tänan, härra Talli. nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt härra Fjellner Rahvaparteist. Äh, äh, suur tänu. tänan härra volinikku. meil on siin tegu väga olulise raportiga. kõigepealt sellepärast, et jutt on sellest, kuidas lemmikloomaomanike elu lihtsamaks teha Euroopas, samuti on küsimus sellest, kuidas ära hoida lemmikloomade haiguste levik kontrollimatult üle Euroopa. mina olen Rootsi saadik. sellega seoses mind see teema väga huvitab on kaks haigust, mida Rootsis ei ole. marutaud ja veel üks teine haigus, mille nime ma kahjuks ei tunne. me sooviksime, et Rootsi kaitse, Rootsit oleks võimalik kaitsta nende haiguste eest seda tuleks teha ilma piiramata eh, vaba eh, liikumise õigust, mis eh, on, ehm, mis Rootsis kehtib. ja see puudutab näiteks võimalust liikuda ka metsarikastes piirkondades. meil oleks vaja siiski eri e, e, erandi võimalust Rootsi jaoks. praegune arutelu toimub komitoloogia meetodi alusel ja eh, ma kartsin ette, et selle eh, küsimusega võib tekitada eh, probleeme Rootsi jaoks, sest see võib muuta Rootsis olemasolevat seadusandlust. igatahes ma tahaksin tänada kõiki, kes on seda tublit tööd teinud, see meie lõpplahenduseni viimisel meil on olemas selline tekst, mis aitab meil erandid alles jätta teatud riikides ning samuti garanteerib ka lemmikloomade vaba liikumist ning äh, äh, tänan raportööri, nõukogu ja samuti ka volinikku. tänan nüüd Linda McEwen sotsiaaldemokraatide nimel, palun. ma tänan, härra president, ma alustan sellest, et tänan proua De Brüni see teemaga oli üsna kiire ja ta muutus ka üsna keeruliseks, nagu me avastasime. me pidime uute delegeeritud aktide üle läbirääkimisi pidama ja nüüd ma tõesti avaldan tunnustust äh, proua De Brünile ja teile, härra volinik. üritasite lahendust leida, väga palju seondub siin tehniliste aspektidega, aga see on ka väga tähtis äh, kodanikele, kes tahavad lemmikloomadega vabalt liikuda mööda Euroopa Liitu. ja kui me seda arutasime paar aastat tagasi, siis väga suurt toetust ei olnud, aga vahepeal on olnud juttu ka üleminekuperioodidest ja eh, see peab ära hoidma, et eh, haigused ei leviks. nii et väga hea, et nüüd üleminekuperioode on pikendatud tänu selle eest volinikule ning loodetavasti meil saab olema uues õigusakt, mis on ühesugune kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ning sellega paraneb Euroopa Liidus loomade heaolu. nüüd, mis puudutab komiteede menetlust, siis meie fraktsioon toetab kokkulepitud kompromissi. meie arvates tõesti, mm, meil peavad olema võrdsed õigused õigusloomest nagu nõukogulgi ja ekspertide rühmast oli juttu, et kes need eksperdid peaksid olema. kui me räägime ekspertidega konsulteerimisest, siis me peame silmas pidama küll kõiki eksperte. ja komisjon leiab need eksperdid liikmesriikidest, vabaühendustest ja võib-olla ka eh, kuulab ära Euroopa Parlamendi soovitused mul on suur heameel, et meil see leping nüüd on, kokkulepe on ja et ka äh, üleminekuperioodid on nüüd äh, harmoneeritud ning ootame komisjoni ettepanekuid uute õigusaktide kohta. tänan, proua Valean, ALDE fraktsiooni nimel, kolm ja pool minutit. ma tänan, härra president, volinik, kallid kolleegid meenutagem, et vaba liikumine on olnud üks ühtse Euroopa turu alussambaid ja eesmärgiks on suurendada konkurentsi ja ära kasutada mastaabisäästu Euroopa Liidus. aga ajapikku see vaba liikumise õigus Euroopa Liidus on muutunud mitte ainult siseturu võõramatuks osaks, aga ka nende inimõiguseks. nüüd need erinevad liikmesriikide sätted selle kohta Mm, takistavad eh, ja sellepärast ühesugused eeskirjad oleksid kasuks eh, Euroopa äriühingutele, Euroopa kodanikele. ja eh, sellega vähenevad reisimise kulud ja probleemid reisimisega ning hea, et komisjon on seda teed läinud ma tervitan seda passirežiimi, mis soodustab lemmikloomade vaba liikumist ja aitab kaasa nende tervishoiule, aga samas on vaja tõesti mõelda selle peale, kuidas kõrgel tasemel kaitsta inimeste ja loomade tervist. ja üleminekurežiime andes äh, on võimalik vajalikud struktuurid kehtestada ja sellepärast parlament kindlasti hääletab homme üleminekurežiimide poolt kuni aasta kaks tuhat üksteist lõpuni mõnedele liikmesriikidele, sest mõned liikmesriigid vajavad äh, oma riske paremini maandada aga see ei ole mitte esimene kord, kui mõnedel liikmesriikidel lubatakse karmimaid tervishoiunõud rakendada kui teistel ja algselt kehtisid üleminekuperioodid juulikuuni kaks tuhat kaheksa, siis pikendati neid kahe tuhande kümnenda aastani, nüüd me oleme uue pikendamisega nõus. ma muidugi mõistan liikmesriikide hirme, mõned arvavad, et nende lemmikloomad on suurema haiguste ohu all ning samas üheaegne üleminek samal ajal, kui lõpeb vaktsineerimisprogrammide rahastamine Euroopa Liidus. tõesti, me leiame, et see erikohtlemine peaks selle lõppperioodiga lõpule jõudma, sest eh, erinevad reeglid ei ole kasuks siseturule. nii et loodetavasti need üleminekuperioodid lõpevad ja õige pea on kõigil juba võrdsed reeglid. huvitaval kombel need kõige vaidlust tekitavamad küsimused selles eh, raportis ei olnud mitte sisulised. me arutasime seda, kuidas Lissaboni lepingu sätteid hakata rakendama, kuidas kohaldada komiteede menetlust. nii et arvestades, et uus leping annab meile suuremad volitused, oli meie jaoks väga tähtis, et see konkreetne määrus ei looks pretsedenti tulevastele otsustele ja sellepärast äh, sündis ka deklaratsioon, millega, milles kokku leppisid äh, parlament ja nõukogu äh, trialoogi ajal, et see teema ei muutu pretsedendiks. proua Nikolson, üks minut ECR fraktsiooni nimel. ma tänan, härra president, kõigepealt ma alustaks sellest, et tänan raportööri kogu tehtud töö eest, raske töö eest selle raportiga Äh, äh, kui alguses tundus, et tegemist on teemaga, mis võib-olla ei tekita nii palju probleeme, selgus, et tegelikult on asi hoopis keerukam, kui me alguses arvasime ja tõesti, äh, raportöör pidi siis kogu selle rünnaku enda peale võtma ja kõvasti tööd tegema, tagamaks, et see raport läheks läbi ka selle vajaliku aja jooksul, mis oli ette nähtud. ja see mm, erand, mis kehtis juunini käesoleval aastal, oli vaja, vajas pikendamist. tähtis on ka kaitsta neid riike, keda marutaud ohustab. mõnel pool Euroopa Liidus on see aktuaalne ning loodetavasti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks vaktsineerimise programmid on tõesti eh, marutaudi välja juurinud lõplikult. aga selle ajani tõesti oleme me nüüd leidnud viisi, kuidas omaenda rangemaid nõudeid üleminekuperioodil kohaldada, enne kui me eh, kõigi Euroopa Liidu riikidega läheme üle üldisele ühisele režiimile. aitäh, proua Rosbach! suur tänu, eh, proua De Brun! suur tänu teie töö eest! see uus äh, resolutsioon on siis kaasajastatud versioon määrusest, mis puudutab lemmikloomadega reisimist üle terve Euroopa Liidu. kui terve pere läheb puhkusele, siis tihti võetakse ka loomad ju kaasa, kuid samas on neid liikmesriike, kes võitlevad teatud loomahaiguste vastu, näiteks on ette nähtud karantiinid enne reisi ja pärast reisi, äh, loomaarsti juures käimine on kohustuslikuks tehtud, äh, vaktsineerimised ja nii edasi. ja ma saan väga hästi aru, et mõned liikmesriigid öö, äh, ei taha selliste haiguste ohtu, taotud haiguste ohtu oma territooriumile ja meie peamegi tagama selle, et äh, turvalisuse nõudeid järgitakse ja selle poolest äh, äh, minu küsimus on see, et kas ei oleks mõistlik eh, tagada piiridel eh, loomaarstide teenused, sest et eh, näiteks me ju teame, et metsloomad liiguvad täiesti vabalt üle piiri edasi-tagasi. ja tuleks kontroll tagada ka nende loomade, selliste loomade liigutamise osas, kus Euroopa Liidu reegleid ei kontrollita ja järgmisena saab sõna härra Schnellhardt kaheks minutiks. suur tänu, härra president. tere tulemast, härra volinik Euroopa Parlamenti, lugupeetud daamid ja härrad. ma sooviksin tänada raportööri. ta on teinud ära väga tubli töö. minu meelest eh, katab see dokument väga palju erinevaid valdkondi. viimastel aastatel on lemmikloomade arv Euroopas kasvanud. see tähendab ka seda, et inimesed soovivad, et lemmikloomad saaksid reisida, see peaks ka nii olema. kokkuvõttes on ju hea, et ähm, peremees ja loom saaksid koos reisida, me peaksime seda tegema võimalikuks. seda, samas tuleb hoiduda nakkushaiguste levikust. Euroopas on ähm, direktiivis üheksa, üheksa, kaheksa kahe tuhande kolmandast aastast välja pakutud väga head äh, normid ning äh, kahe tuhande esimeseteistkümnest aastast hakkab kehtima üle-euroopaline pass, kus on täpselt kirja pandud, millised eh, millised, eh, milliste haiguste vastu on loom vaktsineeritud ning samuti eh, võetakse kasutusele ka üle-euroopaline kippkaart. viimastel aastatel oleme väga palju teinud selleks, et, et nakkushaiguste vastu võidelda, eriti puudutab see marutaudi vastu võitlemist Euroopa Komisjon on vaktsineerimisprotsessi juhtinud, see on väga oluline. ning spetsiifilised erandid, mis on teatud riikidele tehtud, on samas koormaks kodanikele. mina ei näe, millised äh, vastuolud on, on äh, nende meetmete ja tulemuste vahel näiteks eh, oleks ühele kodanikule eh, kaheks päeva varem kohale jõudmine, kui eh, teatud tähtajad lõppesid, maksma kolm tuhat eurot. see ei ole aktsepteeritav. me peaksime sellistele ülemineku, üleminekurežiimidele lõpu peale tegema. peame tegema kõik endast oleneva, kui praegu seda olukorda ei muutu. Jo Lainen, kaks minutit. jaa Äh, suur tänu, volinik Dali, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Äh, ja ma olen nõus sellega, mida ütles härra Schnellhardt. Äh, teie ees on üks tõsine ettevõtmine tänase ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpu vahel tuleb tagada siis see, et kaks, et kahekümne seitsmes liikmesriigis üle terve Euroopa kehtivad täpselt äh, ühed ja samad õigused. ja teil tuleb tagada see, et lemmikloomi saaks viia ühest riigist teise ilma äh, üleliigsete takistused, takistusteta. kahe tuhande kolmanda aasta määruse eesmärgiks oli vaba liikumine tagada, kuid nüüd kolmandat korda näeme me ette mitte ähm, erandeid. Euroopas mõned asjad võtavad ikka väga kaua aega, kümme aastat on läinud selleks, et äh, need äh, sätted rakenduksid, mitte ükski riik ei taha muidugi oma territooriumile haigusi ja sellepärast ma ei saa aru, miks kakskümmend kaks liikmesriiki on valmis öö, äh, olema nõus sellega, et öö, lemmikloomad saavad oma peremeestega reisida ja viis riiki sellega ei ole nõus. me, teie peate tagama selle, et kas see reaalsus ikka äh, nõuab äh, erandeid ja üleminekuperioode? meie tegevuse aluseks peab ju olema õigusriik äh, ja õigusriigi põhimõtted ja ometigi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks peaks olema lemmikloomadel võimalik ka vabalt reisida Euroopa Liidus. loomatervishoiu eksperdid on öelnud, et elektrooniline elektroonilised märgistussüsteemid, äh, loomade passid ja nii edasi peaksid äh, rahustama ka seda, ka neid viite liikmesriiki, kes ei ole veel olnud sätetega nõus. looma, lemmikloomade äh, seadusandlus muuseas läheb ajalukku, tegemist on esimese õigusliku dokumendiga, mis võetakse vastu Lissaboni lepingu alusel. ja me tahaksime, et meie tegevust äh, hinnataks samal aluse, et meil oleks sama suur äh, pädevus äh, delegeeritud aktide puhul, kus nõukogus. nii et proua De Brun, äh, suured õnnitlused teile, et te olete selle esimese seadusandliku võidu võimaldanud meile, see on uue ajastu algus ähm, Euroopa Liidus Äh, umbes sada seadusandlikku akti võetakse Euroopa Parlamendis vastu aastas, kuid umbes kuus tuhat delegeeritud akti, nii et tegelikult see on väga oluline menetlus ja oluline on see, et asi oleks algusest peale korralikult paigus ja nüüd saab sõna härra Chris Davis. suur tänu, härra president, härra volinik, ma tahtsin paari sõnaga kiita seadusandlust, mis on täna paigas nagu ma aru saan, baseerub see Ühendkuningriigi lemmikloomade reisiskeemil, mis toodi sisse umbes kümnend tagasi. see andis meile võimaluse eh, dramaatiliselt vähendada kvarant-, karantiinitingimusi, mis Ühendkuningriigis kehtisid tollal, see tekitas stressi nii loomades kui ka nende omanikes. esimene loom, kes sellest kasu sai, oli Frodo Bagginsi nimeline koer. Eh, pärast seda on sajad tuhanded lemmikloomad vabalt saanud eh, liikuda Euroopa Liit tõi selle seadusandluse vastavusse umbes viis aastat tagasi ja ka sellest on kujunenud väga suur edulugu. sajad tuhanded lemmikloomad koos oma omanikega saavad reisida Euroopas, muuseas kuuskümmend protsenti nendest on Ühendkuningriigist pärit, võib-olla see on midagi inglaste loomuse kohta ütlev, aga hea küll, sellesse ärgem laskugem praegu. ja muidugi on ka asi tasakaalus. kardeti eh, seda, et eh, selle liikumisega taudid levivad, eh, see nii ei ole olnud, marutaud on kontrolli all, mujal äh, kaks tuhat seitsesada juhtumit äh, kolmkümmend aastat tagasi, see, sel, eelmisel aastal ainult kolmsada juhtumit ja mitte ükski nendest ei ole seotud koduloomade liikumisega selle skeemi alusel. natukene äh, muidugi tekitab mulle pettumust see, et tuhkrud tuhkruid ei võeta reisile kaasa nii palju, kui mina oleksin tahtnud näha. paljud tuhkru omanikud muuseas võtsid minuga enne seda seadusandlust öö, ühendust minuga ja küsisid, et miks meie lemmikloomad ka ei saa reisida, sest et meil on muuseas tuhkruunäitused üle Euroopa ja me tahaksime sinna minna. Teie, härra volinik, olete siin nüüd üllatunud, kuid muuseas saab marutaadi vastu neid vaktsineerida. aga see vaktsineeri-, vaktsiin ei tule esile testidel. nii et äh, Äh, ausalt öeldes äh, marutaudi juhtumid on nii väikesed äh, tuhkrute seas, et nad võiksid olla vabalt kaasatud, kuid nad reisivad väga vähe ja vastuseks Joolainenile, see on ka põhjus, miks osades liikmesriikides nagu Portugalis on tuhkrud endiselt ähm, veel ähm, kahjurloomad. aga mõtelge, hullem oleks see, kui tuhkrud veetakse Hiinasse, hea küll aga mina saan hea meelega silma vaadata nüüd oma valijatele, nad küsivad minu käest, et mida Euroopa Liit minu jaoks on teinud, siis ma saan neile öelda, et vot mina, meie aitasime teil võtta kaasa kassid, koerad või tuhkrud puhkusereisile. Thank you, I think it's suur tänu, väga tähtis jah, ütleb härra president, härra Wojciechowski järgmisena, keda küll saalis ei ole näha kui härra Wojtšehovski kohal ei ole, siis saab järgmisena sõna pooleteiseks minutiks härra Agnew. suur tänu, härra president. nagu mina aru saan, siis see esialgne mõte eh, loomapasside osas tuli sellest lollakate parteist Ühendkuningriigist eh, tööparteilt, mis võtabki ka selle ohtliku skeemi kõige paremini kohta. meil muuseas oli kuuekuuline garantii, karantiini mm, Äh, süsteem paigas, see on väga oluline, kuid nüüd selle uue lemmikloomade aktiga see tühistati. Euroopa Komisjon jällegi läks üle demokraatlikult valitud Briti valitsusele, tõi sisse siis süsteemi, mis sõltub ainult vaktsiinidest ja paberitöö õigsusest talunikuna tean ma vaktsiinidest nii mõndagi, see ei ole mitte mingisugune garantii selle vastu, et loomad üle piiride ei tooks haigusi endaga kaasa. vaktsiinide tõhusus võib sattuda ohtu paljude aspektide poolt. näiteks ka siis, kui vaktsiinid, vaktsineeritakse looma, millel juba on see haigus, mille vastu teda vaktsineeritakse ning samuti võivad loomad olla haiguse kandjad ilma sümptomitena. ja muidugi selline paberimajanduse usaldamine on tõeline probleem, nagu ma aru saan, mitte mingisugune mingisuguseid standardi, standardnõudeid ei ole. on riike, kes nõuavad passe, on aga neid riike, kes võtavad igasugused dokumendid vastu. on ka neid, kes ei tunnista vakt-, passe vaktsiinitõendajatena äh, ja lennujaamad, äh, seal samuti tohutud probleem, probleemid, koolitajad, äh, ei ole töötajaid koolitatud, see on ja üldse, meile öeldakse, et kui asi ei ole katki, ei ole mõtet seda hakata ka parandama, see asi on, see uus süsteem on väga-väga ohtlik. härra Davis on tõstnud sinise kaardi ja saab seega ka sõna. härra president, ma ei, küsiksin äh, austatult saadikal, saadikult, et ega oht ei oleks Euroopa Liidu vastu ometigi ohtlikum, kui Euroopa Liit, kui Suurbritannias oleks seadusandlus vastu võetud enne Euroopa Liitu? härra Agnew, mulle tundub, et Euroopa Liit on liiga suur, siin on liiga palju kultuure ja ma tõesti ei usalda seda süsteemi mitte üks gramm ja see asi läheb ainult hullemaks. Thank you, madam Mc-. suur tänu, proua McInnes, teil on kaks minutit suur tänu, härra president ja tervitan äh, härra volinikku, suur tänu raportöörile töö eest. ja jätkaksin sealt, äh, mida Agnew, härra Agnew ütles, kui asi ei ole katki, ei ole maksa seda ka parandama hakata ja täpselt äh, sellega me praegu tegeleme, me laiendame üleminekuid nende liikmesriikide jaoks, kes seda on nõudnud ja need, kes istuvad täna seal külastajate galeriis arvavad, et see on väga lihtne küsimus, kuid me räägime siiski loomatervishoiust ja rahvatervishoiust, sellega seonduvalt ei ole see asi siiski nii lihtne. ja meil on tõesti vaja väga rangeid reegleid ja kontrolle. Äh, loomade liikumise osas, me küll tunnustame seda, et paljud britid ja, ja ka teised äh, liikmesriikide, teiste liikmesriikide kodanikud tahavad loomad endale ka puhkusele kaasa võtta. minu mure seisneb selles, et võib-olla kogu see asi äh, taandub tehnilistele raskustele Lissaboni lepingu järgses perioodis. meie jaoks parlamendina oli see väga oluline leping, kuid väga paljud teised ei mõista üldse neid tehnilisi punkte, aga minu meelest proua De Brun on sellega väga hästi hakkama saanud, selle probleemiga. oht nimelt seisnes selles, et kui asi läheks võrguaugust läbi, siis me ei oleks äh, saanud äh, võtta vastu neid meetmeid, et äh, vastata Iirimaa, Rootsi, Ühendkuningriigi muredele, tõstatatud muredele, kuid asi läks hästi härra volinik, te ütlesite, et teil on plaanid seoses uue seadusandlusega selles küsimuses ja vot sellest me peaksime juba täna rääkima. ja mulle tundub, et me kõik ju tahame siin ko-, kojas tagada selle, et loomatervishoiu, rahvatervishoiu, tervisestandardid oleksid äh, kõrgel ja selle sammuga me selle kindlasti tagame. suur tänu raportöörile ja kõigile, kes selle raportiga tegelesid ja kes tõid selle siia hetkesse vastatakse paljudele muredele, mitte kõikide paremäärmuslaste muredele ilmselt mitte, kuid minu meelest on sellele asjale lähenetud mõistlikult, kõikehõlmavalt, arvestades seda, mida meil on vaja lemmikloomade transportimise osas uut vaja seadusandluses vastu võtta. meil on vaja lihtsustatuid reegleid äh, lemmikloomade osas. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Ulfskog. Äh, härra president, komisjon esitas meile väga hea ettepaneku olemas äh, oleva määruse muutmiseks loomatervise küsimustes. see puudutab eelkõige väikeloomade, lemmikloomade transporti. minu meelest on väga hea, kui eh, kehtestatakse rangemad eh, reeglid, mis kehtivad mõnes liikmesriikides, nagu näiteks Rootsis. Eh, Rootsi ametivõimud on öelnud, et kui ei oleks võimalust selliseid kontrollimeetmeid kasutusele võtta, siis oleks lateemia mm, ilmselt äh, tekkinud, äh, tema juhusel juhtudel oleks tekkinud juba ka Rootsis. sellise küsimusega tegelemine on Rootsi jaoks väga oluline. nii et suur tänu selle eest, et te meile üleminekuvõimaluse andsite. suur tänu ka selle eest, et olete kompromissi valmis, äh, komisjon ja suur tänu raportöörile ja variraportööridele, suur tänu. järgmisena saab sõna äh, proua Childers. härra president, kõigepealt ma tahan tänada oma kolleegi proua De Brüni selle raske töö eest. jah, äh, kahekümne kaheksa aastane naine suri Belfastis eelmisel aastal just äh, selle marutaudi kätte ja see näitab, et see on endiselt probleemiks meil Iirimaal ja hiljuti neli inimest äh, pidid äh, Dublinis tegema äh, vaktsineerimise läbi pärast seda, kui nende lemmikloom hakkas neid hammustama ja kummaliselt käitus. nii et tegemist on väga surmava haigusega, kui juba sümptomid on olemas, kui nakatutakse marutaudi ja sellepärast Iirimaa on väga ranged karantiinipoliitikat järginud imporditud loomade puhul ja ainult tänu nende rangetele meetmetele me oleme suutnud olla marutaudivabad. nüüd, et jääda marutaudivabaks, on tähtis, et see eh, üleminekuperiood, mm, mis Äh, praegu kehtib, äh, kehtiks edasi ka pärast juunit kaks tuhat kümme, see on väga tähtis inimeste ja loomade tervisele ja võimaldab veel võitleda mitte ainult marutaudi vastu, vaid ka äh, puukide kantavate haiguste vastu, millest me praegu vabad oleme. ja loodetavasti Euroopa Parlament võitleb tugevamalt marutaudi vastu ja aitab kaasa selle mm, kaotamisele kogu Euroopa Liidus no.. ma tänan, nüüd on meil vaba mikrofon. kolm sõnasoovi, härra Mikolašitš, palun. Uh, ma tänan, härra president. härra volinik, kallid kolleegid. ma olen nõus mm, selle ettepanekuga millega kehtestatakse veterinaarnõuded ja soodustatakse lemmikloomade liikumist üle Euroopa Liidu liikmesriikide piiride. ma avaldan tunnustust eh, sellele väga hea kvaliteediga raportile ja ma olen veendunud, et need sammud, mis on ette nähtud, aitavad meil ühtlustada siseturul kehtivaid seadusandlikke akte ning äh, samuti äh, vähendada nakkushaigustega seonduvaid ohtusid. me mõistame, millised ohud seonduvad lemmikloomade liikumisega ja sellepärast ma toetan üleminekuperioodide pikendamist. Kreeka puhul näiteks on äh, just siseriiklikud reeglid palju rangemad nii et arvesse tuleb võtta üksikute liikmesriikide eripära. järgmine sõna. tänu, härra president. tänan proua raportööri. ja tänaksin kõiki, kes on aidanud meil kompromissini jõuda Me, väga oluline on marutaudi vastaste meetmete kasutusele võtmist samas ei tohi see takistada ka pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat lemmikloomadel Euroopas oma veremeestega liigelda. liikmesriigid väljendavad mured seoses mõningate haigustega. ma arvan, et eh, komisjon peaks pöörduma ekspertide poole liikmesriikidest, vabaühendustest ja rahvusparlamentidest oleme saanud kirjalikud garantiid selle kohta, et tegu ei ole pretsedendiga, mis äh, tähendaks seda, et tulevikus äh, võetakse seadusandlusega akte samasuguse, samamoodi vastu. me peame äh, arvesse võtma eelkõige siiski Lissaboni lepet, aitäh. suur tänu. proua Jutovat ei ole, nii et järgmisena saab sõna härra Munse. ma tänan, härra president Euroopa Liidu jõupingutused võitluses loomade haiguste vastu ja selliste haiguste nagu marutaud kaotamise vastu on väga kiiduväärsed ja positiivseid samme on astutud, et piiriülene eh, turism edeneks ja ka lemmikloomad saaksid turistidega kaasas käia. nüüd elektronmärgistamine lemmikloomade puhul on põhjendatud, sest nii on nende piiriline liikumine hõlpsam. aga mina tean oma kogemustest, et on ka nähtusi, mis asja ohtu panevad, näiteks eh, lemmikloomade salakaubandus nendest riikidest, eh, kus loomad vähe maksavad, näiteks Kesk- ja Ida-Euroopast, tulevad mm, üle piiride ja selle, nendega koos eh, tulevad ka mm, haigused Euroopa Liitu. ja mis puudutab metsloomi, siis ka neid me ei saa ignoreerida, sest ka nemad võivad marutaudi levitada, nii et meil on ka metsloomadele vaja meetmed ette näha. nüüd läheb ähm, sõnajärg volinikule, palun. härra president, lugupeetud saadikud ma arvan, et me võime kõik olla uhked selle üle, kuivõrd kiiresti on selle teemaga edasi liigutud ja aeg on tõesti olnud väga lühike nüüd kaheksateist kuud äh, on pikenenud üleminekurežiim, mis puudutab viit liikmesriiki, nii et nüüd on piisavalt aega neil, et äh, kohaneda selle režiimiga, mis kohaldub teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. ma kinnitan ka teile üle, et komisjon ei kavatse edasist pikendamist äh, üleminekuperioodile välja pakkuda. samas mm, võimaldab see nüüd komisjoni välja pakkuda kõikehõlmavat ettepanekut, millega me vanad komito-, komiteede menetluse sätted viime vastavusse Lissaboni lepingu sätetega. ma nõustun teiega, et tegemist on väga tähtsa teemaga meie kodanike jaoks ja mul on hea meel, et me oleme nüüd lõpule jõudmas edukalt. proua De Brün, teil on kaks minutit. ma tänan ma tahan tervitada volinik Tallit Euroopa Parlamenti ning ma tervitan ka seda võimalust volinik Talliga koos töötada, ma avaldan tunnustust tema avaldusele siin täna õhtupoolikul. ja raporti sisu me kooskõlastasime ka Euroopa Komisjoniga. tänu selle eest ja ma tänan kõiki, kes sõna võtsid. mõnede sõnavõttude vastu ma küll olen meil on vaja teaduslikult põhjendatud lähenemisviisi, nagu komisjon ka on ette näinud ja me teame, et äh, marutaud on probleemiks mõnedes liikmesriikides, sellepärast on komisjon rakendanud äh, ennetavat ja mm, sellist ärahoidvat lähenemisviisi ning me teame ka, et vaktsineerimisprogrammide rahastamine lõpeb äh, samuti ja sel ka loodetavasti õnnestub ka likvideerida maritaud. me teame, et nüüd on piisavalt aega jäänud selleks, et luua infrastruktuur, koolitada personali ja kõik see peab olema lõpule viidud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks. sellest ajast peale hakkab siis juba lemmikloomade liikumine Euroopa Liidus toimuma ühiste reeglite järgi. inimesed peavad saama liikuda Euroopa Liidus vabalt äh, ringi koos oma lemmikloomadega. aga praegu kohalduvad veel ülemineku mm, mm, äh, režiimid, mis võimaldavad äh, mõnel pool veel rangemaid reegleid rakendada. ma tänan selle huvitava ja raske töö eest, suur tänu teile kõigile! ma tänan proua De Brünn, tänan kõiki kolleege, kes sõna võtsid, tänan voliniku, arutelu on lõppenud, homme kell kaksteist toimub hääletamine. nüüd järgmine küsimus meie päevakorras on